on pädev komisjon. proua Magdalena Alveres on meid, mulle kirjalikult teatanud, et ta on nimetatud Euroopa Investeerimispanga asepresidendiks kuueteistkümnendast juulist kaks tuhat kümme ja parlament juhib tähelepanu sellele, et selline ametisse nimetamine on vastavalt artiklile seitse lõige üks, mis kuul-, puudutab siis Euroopa Parlamendi äh, Äh, esindajaid äh, ja vastavalt reeglile neli, lõiked üks ja neli, äh, tekib siis parlamendis vaba ametikoht alates kuueteistkümnendast juulist kaks tuhat kümme. samuti tahaksin teile teatada, et vastavalt kodukorra reeglile kolm lõiget